vastused selle kohta, et piirata Bulgaaria-Rumeenia töötajate ligipääsu ja nad peaksid seda tegema omaenda tööturgude äh, situatsiooni valguses. aitäh! aitäh, härra volinik! sellega me oleme lõpetanud selle päevakorrapunkti käsitlemise ja jätkame järgmisega. komisjoni avaldus kloonitud loomadest saadud tooted toiduahelas kõigepealt annan sõna volinik Tallile. härra president, auväärsed saadikud, mul on meeldiv võimalus tutvustada teile komisjoni positsiooni selles tundlikus küsimuses, nimelt kloonitud loomadest saadud tooted toiduahelas ma tahaksin teile kõigepealt rõhutada, et ei ole mingisuguseid tõendeid toiduohutuse äh, alal, mis puudutab kloonitud loomade kasutamist. samas tuleb äh, kaaluda edasi loomakaitsealaseid küsimusi, aga sellised probleemid arvatavasti äh, reeglite täiustudes kahvatuvad. samas siin on ka, ka, ka eetiline mõõde mis, ma tahaksin rõhutada, on väljaspool Euroopa Liidu pädevust. üldiselt arutame me tarbijate infot tootmisprotsessi kohta, äh, informeerimist selle kohta ja kõige olulisemaks punktiks komisjoni jaoks on anda hinnang sellele, kui mõistlikud ja teostatavad on meetmed kloonimistehnikate ja kloonitud loomade kohta. loomulikult olen ma täiesti teadlik parlamendi positsioonist, mis puudutab klooni, kloonimistehnoloogia kasutamist toiduainete tootmises Euroopas. auväärsed saadikud soovivad, et sellist keeldu laiendataks ka kloonitud loomade järeltulijatele. komisjoni positsioon on, et kloonitud loomadest Äh, toodetud toiduaineid ei tohiks ennem eelneva loata turustada, sest neid peetakse uudistoodeteks. ja nad langevad praegu uudistoiduainete määrustiku alla. on vähe, väga ebatõenäoline, et võttes arvesse kloonitud loomade väärtust, et neid kasutataks lihtsalt toiduainena. aga asi on teistsugune kloonitud loomade järeltulijate puhul sest neid ei saa eristada tavaloomadest. ka seda tuleb arvesse võtta, kui me kaalume edasisi komisjoni samme. nüüd, mis puudutab praegust seisukohta, siis komisjon tunnistab, et uudistoiduainete määrus ei ole õige õiguslik raamistik kloon, kloonimisküsimuste kõikide aspektide lahkamiseks, eriti mis puudutab mittetoiduainete Äh, turustamine, nagu näiteks embrüod või äh, sperma, see ei lange ju toiduainete alla. sest äh, see määrustik tegeleb ainult eelneva loa andmisega turustamiseks. auväärsed saadikud koostavad raportit, mis hõlmab kõiki aspekte kloonitud loomade kasutamisel toiduainete tootmisel, see valmib novembris ja see saab olema heaks aluseks edasistele arutelude institutsioonide vahel ma ootan innukalt uusi arutelusid komisjoni, nõukogu ja parlamendi vahel jõudmaks edukale kokkuleppele. suur tänu! suur tänu, härra volinik! nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, Rahvapartei nimel kolm minutit, proua Ajuso. suur tänu, härra volinik! et Te selgitasite loomade kloonimise küsimust äh, seoses nende sisenemisega toiduahelasse. parlament ja komisjon on vist ühel meelel, et uudistoiduainete määrus ei ole õige koht selleks teemaks. me nõustusime, et selle määruse rakendusala on natukene erinev. me kõik mõistame, et kloonitud loomad vähemalt teadlaste andmetel ja kloonitud loomade liha on täiesti ohutu. see vastab kõigile toiduohutusnõuetele. siin on ainult üks probleem, nimelt on võimatu vahet teha kloonitud loomaliha ja mittekloonitud loomaliha vahel. seetõttu peame me tegelema ähm, märgistamise ka, mis on tarbijate jaoks väga oluline, tarbijatel on õigus teada, kas see liha, mida nad söövad, tule, pärineb kloonitud loomast või mitte. ja seda põhjustel, mida te juba mainisite, mõningad tarbijad näiteks ei soovi süüa kloonitud loomade liha. mul on siin veel üks küsimus. täiesti võimalik, et pannakse paika keeld kloonitud loomade liha turustamisele ja võib-olla ka selle liha, sellise liha tootmisele. seega, kui me ei luba meie tootjatel kasutada seda uut tehnoloogiat, mis on juba tõestatud, tõestanud oma tõhusust ja mis võib kasu tuua nendele tootjatele, sest sest nende loomadel võivad olla teatud positiivsed äh, jooned tänu sellele, et nad on kloonitud. kui me paneme sellised äh, te tehnoloogiad keelu alla, siis võib tekkida meil probleeme. meie loomakasvatajad ja to-, tootjad on, äh, kaotavad oma konkurentsivõimes teiste turgudega võrreldes. ja kui me kavatseme keelata kloonitud loomaliha impordi kolmandatest riikidest, võib tekkida probleeme, sest teised riigid ei pruugi seda lubada. niisiis, tulemuseks võib olla absurdne olukord, kus meie loomakasvatajad ja toiduainete tootjad ei saa, ei tohi te-, neid loomi kasutada, aga sellist liha võib ikkagi müüa, see, kuigi see on imporditud miks me peaksime seda tegema? miks me keelame meie tootjatel kasutada tehnoloogiat, uut tehnoloogiat, kui, kui me ei suuda sellise tehnoloogiaga toodetud lihatoodete importi keelata. suur tänu, proua Jooso, nüüd sotsiaaldemokraatide nimel kaheks minutiks härra Kapulas. suur tänu, härra president, härra volinik lugupeetud kolleegid. ma tänan härra voliniku äh, selle informatsiooni eest. lugupeetud kolleegid, kõik biotehnoloogia uuendused viivad äh, avalikkuses reaktsioonideni, eriti siis, kui tegu on väga tundliku teemaga ja ka kloonitud loomade teema käib siia alla. meil on vaja faktidel põhinevat arutelu selleks, et äh, viia läbi asjalik analüüs. siin on tegu kloonitud äh, loomadega, äh, kes on ette nähtud äh, tarbimiseks ning me oleme vastava raportiga tegelenud ka siin parlamendis. me teame ka, et on olemas, olnud juhtumeid näiteks Suurbritannias sel suvel ning see viis taaskord aruteludeni ja see näitas, et on ikkagi äh, erinevusi Euroopa Liidu seadusandluse ja selle rakendamise vahel liikmesriikides. tiht-, siin on eelkõige tegu just veise- ja sealihaga. ja on tehtud ka teatavaid vaatlusi äh, kloonitud loomade puhul ning äh, äh, bioeetika rühm ei ole veel oma tulemuseni jõudnud, mis puudutab kloonitud loomade sisenemist toiduahelasse küsimus on nüüd selles, kas, kas on suuri erinevusi kloonitud loomade ja mittekloonitud loomade vahel. seni ei ole äh, pädevate tulemusteni jõutud. seni ei ole ka äh, tehtud äh, pikaajalisi uuringuid kloonitud loomade kohta, selleks, et kahtlusi tõesti kõrvaldada, selleks, et seda arutelu edasi viia ja et see oleks ka teaduslikult ähm, põhjendatud, äh, peame me ära ootama raporti ja kui siis sellele vastavalt me võtame vastu seadusandluse, siis loodetavasti olukord laheneb ka kloonitud loomadest saadud toodete osas. suur tänu ja nüüd liberaaldemokraatide nimel kolleeg Laiam suur tänu, president, härra volinik, kolleegid. nagu siin juba öeldud ja nagu ka volinik ütles, on oluline kinnitada, et kloonitud loomade järeltulijate liha söömine ei ole absoluutselt ohtlik. ja siin tuleb just rõhutada, siin tuleb just vahet teha kloonitud loomade ja nende järeltulijate vahel. ma tõstatasin selle küsimusega juba ka eile härra volinik, teiega kõneledes. see puudutab probleeme, mis talunikel Šotimaal esile kerkisid juba sellel aasta, selle aasta suvel. sealsed talunikud soovivad ära kasutada uusi tehnoloogilisi saavutusi üle maailma. USA-s on nüüd välja töötatud tehnoloogia, kus äh, pulli äh, esivanemate hulgas on ka kloonitud äh, loomi. talunikud arvasid, et äh, sellega ei ole mingeid probleeme, sest tegemist oli kloonitud looma järeltulijaga, mitte kloonitud looma endaga. ja see pull sigitas üheksateist järeltulijat, mille hind oli kakssada, kokku kakssada tuhat naela. siis kui nad olid juba valmis piima andma, aga selgus, et on probleem. Ühendkuningriigi tõlgendus praeguse määrustiku kohta on järgmine. Ühendkuningriigi toiduahelasse ei lubeta ei kloonitud looma ega ka, ka kloonitud looma järeltulija liha, see tähendab, et need loomad on täiesti mõttetud tä-, nendest, nendest ei ole mingisugust kasu, ainult, ainuke võimalus on neid viia kuskile muusse liikmesriiki või müü-, müüa tagasi USA-sse. siin ongi see probleem, nimelt järjepidevuse puudumine liikmesriikide vahel. see puudutab nii talunike kui tarbijate huvisid. parlament minu arvates arvab, et me oleme läinud liiga kaugem-, kaugele ja me hakkame siin reguleerima ka äh, kloonitud loomade järeltulijate liha kasutamist. ma arvan, et siinkohal tuleb edasi liikuda, mulle tundub, et me peame nõustuma sellega, et teaduslikud andmed näitavad, et mingisugust vahet ei ole selliste loomade ja tavaliste loomade vahel ja me peaksime neid lubama mingisugusel hetkel oma toiduahelatesse. järgmistel kuudel loodetavasti jõuame me mingisugusele kompromissile, sest see tuleb kasuks nii meie tarbijatele kui talunikele. suur tänu! suur tänu ja nüüd roheliste nimel härra Stas. lugupeetud kolleegid, lugupeetud härra volinik, ma olen natukene üllatunud, et praegu äh, andsite sellise selgituse, kuid äh, tegelikult mind üllatab kõige rohkem see, et äh, ei maininud sugugi neid juhtumeid, mis sel suvel aset leidsid, mis on ka praeguse arutelu põhjuseks, nimelt äh, Šotimaal need ähm, äh, lehmad, kes sündisid ähm, kloonitud äh, loomadest ja väidetavalt ka ühe looma liha jõudis toiduahelasse ja väidetavalt ka need tooted jõudsid Belgiasse. Te ei maininud seda, seda oma kõnes, härra volinik, te oleksite võinud korrakski seda vihjata, sellepärast siin on tegu äärmiselt olulise teemaga tegu. oluline on ju see, et tarbijatel on õigus teada, kust nende toit tuleb. minu valijad näiteks ei teadnud seda, nad äh, sõid selle loomaliha, äh, mis oli pärit kloonitud loomast Šotimaalt nii et ma sooviksin äh, teie kommentaaris ka ühtegi vihjet selle kohta kuulda. Te teate, et see arutelu eh, jääb, eh, langeb ka uuendtoidu eh, määrustiku raamistikku. proua Lyotard on siin raportööriks. Te teate, et meil on siin väga suur konflikt nõukoguga ja ma sooviksin loota, et saate aru, et kogu see lepitusmenetlus jõuab äh, lõpuni äh, novembris, detsembris ja ma loodan, et äh, komisjoni seisukoht on otsustavaks lõpptulemusena. oma juulikuu arutelus te ütlesite, et te tulete uue raportiga välja aastaks kaks tuhat kümme ja nüüd te ütlete, et see tuleb kunagi kaks tuhat kümme. niisiis alles lepitusmenetluse lõpuks. ma tõesti öö, sooviksin loota, härra volinik, et te oma töödes, oma tegevustes, seisukohtades selle problemaatikaga seoses natukene jõulisemad oleksite, et me jõuaksime ka lepitusmenetluses nõukoguga positiivse tulemuseni me oleme rääkinud siin ka moratooriumist. mõningad volinikud, teie äh, kolleegid teevad lobitööd äh, meie kolleegide hulgas, äh, väites, et ärgem toetage moratooriumit, sellepärast et see mõjutab väga negatiivselt meie karjakasvatajaid ja et nad ei ole konkurentsivõimelised teiste riikide karjakasvatajate sellisel juhul. siin on räägitud ka selleks, et tegu on ka tervishoiuprobleemiga. kuid ma sooviksin Toiduohutusameti arvamusele viidata, nimelt, et teadlaste analüüsid, analüüside tulemused seni on ikkagi väga lahjad. me peame kõigepealt ära ootama äh, uurimuste tulemused ja äh, suur tänu, härra volinik, teile ja härra president, teile selle eest andsite mulle ka lisaaega. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Wojciechowski. Panie przewodniczący, już dzisiejsza wymiana opinii wskazuje, że suur aitäh, härra president! tänaõhtune diskussioon näitab selgelt, et äh, debatt kloonimise üle ja käivate õigusregulatsioonide üle äh, saab olema keeruline. kuna meil on Äh, nüüd äh, toidutootmises äh, sellised tehnoloogiad, siis me hüppame nagu basseini ilma kontrollimata, kas seal on ka vett. Ehm, meil ei ole veel piisavalt teaduslikke andmeid, meil on mõningat aimu, aga me ei saa veel olla päris kindlad, millised on lõplikud tagajärjed, me ei tea, kuidas see kõik mõjutab biomitmekesisust, loomaliikide vahelist tasakaalu, aga ka inimeste ja loomade tervist, sest et äh, nagu me kuulnud oleme, siis äh, kloonimine ei tule loomade tervisele kasuks äh, ja need loomad ka kannatavad. nii et me peame siin liikuma väga ettevaatlikult, me ei tea veel piisavalt selleks, et selliseid riske võtta. usun, et endiselt peaksime jätma jõusse loomade kloonimise toidu tootmise tarbeks. aitäh, härra Wojciechowski, kuue NGL fraktsiooni nimel kaheks ja pooleks minutiks proua Liotard. suur tänu. maikuus ma juba väljendasin oma kartusi, et äh, kloonitud loomadest äh, tehtud tooted võivad sattuda toiduahelasse ning äh, tollal komisjon ei suhtunud väga tõsiselt sellesse ähm, kartusesse. seitsmendal juulil parlament ja meie esindame siin ju Euroopa kodanikke ning suur osa minu valijatest äh, toetab seda, et kloonitud liha tuleks keelata. kodanik ei, äh, ei saa ju arugi, kui kloonitud loomadest saadud tooted tema taldrikule jõuavad, nii nagu ka härra volinik ise ütles kuid te ei öelnud, kuidas selliseid juhtumeid takistada, ma vähemalt ei kuulnud teie vastusest mitte midagi. ja nüüd me peame ootama novembrini ja minul on tõest-, ma olen tõesti tüdinud sellest äh, ootamisest. härra volinik, mul on küsimus teile. ärge laske ennast äh, survestada volinik De Kühti poolt. tema ütles, et tegu on praegu see võib viia äh, majandussõjani USA, Brasiilia, Argentiinani, kui me sellise keelu keskend-, äh, kehtestama. mina parem toetan sellist majandussõda kui tõelist sõda, kus äh, veri voolab. sellepärast, et kloonitud loomade puhul sünnib ka väärarengutega loomi, kes kohe sünnimomendil tuleb ähm, Äh, hukata. meil on, me võime praegu tõsiselt ohustada vastavat Euroopa Liidu seadusandlust, mina toetan moratooriumi kehtestama, kehtestamist ja ma sooviksin härra äh, De Gühti hoiatada, et me ei peaks mitte ainult äh, USA-st kogu aeg eeskuju võtma ja seda kartma meie peame töötama Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu kodanike huvides. ning me ei peaks võtma mingisuguseid äh, suuniseid äh, teiste riikide institutsioonide poolt, kes ei ole Euroopa Liiduga seotud. kas tõesti olukord on äh, läinud nüüd nii kaugele, et kas tõesti olukord on läinud nii kaugele, et meie peame, juhindume ainult teiste mm, suunistest, sellisel juhul me peame olukorda muutma, suur tänu. ja nüüd pooleteiseks minutiks eh, härra Agnew. Eh, härra president, teil kindlasti on hea meel kuulda, et räägin ainult ühe minuti Äh, meie olukord siin on väga sarnane selle geneetiliselt modifitseeritud vilja küsimusega, iga kord äh, teaduslikud testid läbiti edukalt, aga iga kord äh, oli subjektiivne ja emotsionaalne tagasilöök, kus ei olnud mitte midagi, mida saaks seadusandlustega mõjutada. keemviljadega seoses on komisjon Äh, andnud selle otsuse tegemise valitsustele ja seal selliseid otsuseid peabki ju vastu võtma. ja see otsus leidis aset aastaid ja aastaid pärast erinevate Euroopa Liidu institutsioonide vahel asjade ühelt teisele loopimist. Äh, ja ei ole ju üllatav, et hetke Euroopa Liidu seadusandlus on segaduses kloonetud äh, loomade küsimuse üle ja meie ei peaks siia seda segadust veel juurde tooma et äh, õige menetlus siin oleks lubada liikmesriikidel, kus on äärmiselt erinevad kultuurid, ise otsustada, kas äh, nende toodete äh, kommertstootmist lubada. Need riigid, kes otsustavad seda mitte teha, peaksid saama täielikult vabalt seda ise otsustada, ilma et Euroopa Liit hakkaks sekkuma. teised võivad luua võimalusi oma talunikele. kaheks minutiks proua Toots. Um, aitäh, härra president, härra volinik, tervitan teie avaldust selles küsimuses, nagu George Lyons juba ütles, siis eh, hiljuti on kerkinud üles terve rida küsimuse Ühendkuningriigis, mis on seotud eh, kloonitud eh, loomade järglaste turustamist. see, et ei ole selget joont Euroopa Liidu standardite ja Äh, Ühendkuningriigi toiduturvalisuse agentuuri vahel on toonud segadust ja see on äh, tootjate olukorra raskemaks muutunud ja kindlasti on mõjutanud ka seda, kuivõrd usaldatakse toidu turvalisust Ühendkuningriigis. Äh, Ühendkuningriigis on kloonitud loomade järglaste tooted, uut, uuendtooted, aga samas teistes riikides mitte, see ei ole jätkusuutlik ja see on ka ebaloogiline mul on hea meel kuulda, et selle küsimuse on toimunud arutelud komisjoni ja toidustandardite agentuuri vahel, et eh, nii tootjad eh, kui tarbijad saaksid siin selgust. mis on siis uuendeid eh, kloonitud loomade ja kloonitud loomade järglaste puhul, see peab olema täiesti selge. kui meil on ühendatud lähenemine selles küsimuses igal pool Euroopas ja ka väljaspool, mis puudutab kolmandate riikide importe, see äh, vastuoluline info, mida Ühendkuningriigis hetkel saab, peab lõppema. nagu me kõik teame, siis äh, äh, see, et oleks usaldus nii toiduallika kui turvalisuse osas, on äärmiselt oluline ja ma tervitan komisjoni soovi sellist usaldust säilitada. aitäh, proua Toots! nüüd jõuame kõnelejate nii iseenda nimel ja esimeseks saab kolmeks minutiks sõna härra Schnellhardt lugupeetud härra volinik, enne suvepuhkust me arutasime uuendtoidu äh, küsimust ning tollal me otsustasime, et kloonitud äh, loomade tooted äh, siia arutelu alla ei käi ja seetõttu ja seetõttu ma tervitan, et volinik juba täna saab meile esitada ettepanekuid järgnevate suundade kohta. mina leian, et tänane arutelu on aluseks oodatavate ähm, regulatsioonide jaoks, mida, mis peaksid tulema siis novembris ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me tänast arutelu pida-, peame. juba mitu korda öeldi, et me oleme sattunud ajahätta, nimelt äh, USA-st on meil olemas äh, juba mõningaid näiteid, Suurbritannias on samuti äh, näiteid olemas, aga ma sooviksin teile meenutada, mispärast me tollal seda erireeglit äh, nõudsime. me ütlesime, et seni ei ole veel päris selge, kas kloonitud äh, liha on äh, tõesti ohutu ja nüüd soovitakse rajaneda faktile, et seni on ainult esialgseid analüüse läbi viidud ja ka Toiduohutusamet on öelnud, et eh, lisauuringuid on vaja läbi viia. samuti eh, siia, siin me peame mõtlema ka eetika ja loomakaitse küsimustele. Lissaboni leping annab meile pädevuse eh, ka selles küsimuses ning me peame ka loomakaitse küsimustes öö, rohkem ära tegema ja me peaksime ka seetõttu siin ähm, vastavad piirangud sisse viima. kui meil aga uus regulatsioon tuleb, siis me peame, siis öeldakse, et äh, me ei saa äh, täpselt äh, näha, kust see toodang tuleb, aga juba praegugi me ei saa poes näiteks aru, kustkohast täpselt see lihatoode tuleb seetõttu tuleb äh, kindlasti tagada, et äh, lihatoodete päritolu saaks äh, kontrollida. niisiis, meil on vaja korralikku märgistamist, et me teaksime, kas see lihatoode tuleb kloonitud loomast või mitte kloonitud loomast. inimene võib ära kaduda, aga loom mitte, sellepärast et loomad on kõik registreeritud kõikvõimalikes süsteemides niisiis, kloonitud liha võib küll turule lubada, et meil on tõendid olemas, kuid ainult sellisel juhul, kui äh, tarbijate jaoks on äh, äh, sisse viidud ka korralik märgistussüsteem, suur tänu. suur tänu, härra Schnellhardt. ja nüüd saab sõna kaheks minutiks härra McEwan. volinik Dali, vahest selgitaksite mida, mida, millega te soovite meie ette novembris täpselt tulla? Te räägite siin mingisugusest aruandest, aga meie ma-, räägime siin ju tõsisest õiguslikust lüngast, kus taluni-, mille tõttu talunikud on sattunud võimatusse olukorda, ei ole mingisugust selgi, selgust, mida praegune õigustik tähendab. võib-olla te lahkate seda küsimust ka novembri aruandes ja tuleb tunnistada, et isegi kui te tulete välja uute ettepanekutega, siis läheb poolteist aastat aega, enne kui saabub uus seadus. ja ennem uue, uue seaduse vastuvõtmist seetõttu soovitan ma tungivalt, et me paneme paika moratooriumi kloonitud loomade lihale. ma tahaksin korrata seda, mida ütles härra Schnellhardt. Te ütlesite, et me ei saa õigustikus võtta arvesse eetilisi küsimusi, see on vale. Lissaboni lepingus on säte, mis ütleb, et kõik Euroopa Liidu poliitikad peavad võtma arvesse ka loomade heaolu. ma ei tea, kas te lugesite Euroopa eetikagrupi aruannet, kui te, kolleegid, ei tea, mis see on, siis selle töögrupi lõi president Barroso uurimaks Euroopa poliitikate eetilisi aspekte. seal aruandes öeldakse selgelt, et kloonimine põhjustab äh, selgelt loomade piina. see põhineb pikemaajaliselt uuringutel, mis puudutab kloonitud loomi ja nende järglasi. samuti on meil probleeme siin bioloogilise mitmekesisusega, kui suured loomakarjad on pärit ühest kloonitud perest, tähendab see ka, et äh, järgneb äh, peresisene sigimine ja see tekitab ka edasisi probleeme. niisiis, majanduslikud ja keskkondlikud mõjud on tõsised eetilise komisjoni, ehk siis komisjoni enda eetilise komisjoni järeldus on, et meil on tarvis ulatuslikumaid avalikke arutelusid ennem, kui me lubame turgudele kloonitud loomade või nende järeltulijate liha. härra volinik, meil on tarvis arutelusid, meil on vaja lõpetada olukord, kus talunikud satuvad sellesse võimatusse olukorda, meil on tarvis uut seadust ja meil ei, ei ole aega oodata kaks-kolm aastat, me peame tegutsema kiiresti, meil on tarvis moratooriumit, seejärel korralikku arutelu ja korralikku õigusakti suur tänu, proua McEwen. järgmisena kolmeks minutiks härra Hausling. härra volinik, lugupeetud daamid ja härrad, härra volinik, ma olin väga üllatunud teie selgituste üle. Te tegite näo, justkui ei oleks mitte midagi juhtunud. parlament võttis väga selge seisukoha juulikuus ning äh, kutsus üles moratooriumi kehtestamisele, kuid sellest ei ole mitte midagi saanud. nüüd äh, nõutakse seadusandlikku äh, aluse loomist, kuid ka siin osas ei ole mitte midagi tehtud. Teie tegevusetus on, tegevusetust on väga täpselt näidanud ka minu maikuus esitatud äh, küsimus, et äh, kui palju kloonitud loomi ja nende järeltulijaid on ringluses ja teie vastasite, et ei tea ja meil pole aimugi. nii et ei tea, mis toimub, aga te teete näo, justkui me saaksime veel tükk aega oodata, nimelt siis teie aruandeni novembrikuus. aga teie, teil on esitatud juba mitu üleskutsest tegutsemiseks, kuid te ei ole mitte midagi teinud. parlament ütles väga selgelt, et moratoorium tuleb kehtestada ka kloonitud loomade järeltulijatele. sest ka siin on tegu äh, probleemiga, kõik uuringud on näidanud, et need, neid uusi tehnoloogiaid ei ole piisavalt testitud. praegu tehakse pikaajalist äh, uuringut ning äh, on äh, ka välja tulnud, et vaid viisteist protsenti tegelikult kloonitud äh, loomadest, kloonitud loomade järeltulijatest jäävad ellu, siin on väga tõsise loomakaitseõiguste rikkumisega tegu. me ei tohiks siin lihtsalt e-, eksperimente läbi viia niisiis, väga selgelt tuleb äh, tagasi lükata selliste äh, toodete äh, turule jõudmine. ja me peame arvestama ka oma tarbijatega. me ei tohi nende elu ohtu sat-, ohtu panna, me peame väga ettevaatlikult selle teemaga tegeleme, ei saa lihtsalt öelda, et siin on tegu uue tehnoloogiaga, siin on tegu progressiga, me peame seda kasutama, ei, me peame väga kriitiliselt lähenema sellele uuele tehnoloogiale. mina arvan, et, et komisjon ei ole jõudnud edasi selle teemaga ja siin tuleb tõesti küsida, kas me oleme, kas meie valitud tee on õige, kas me siin praegu teenime oma tarbijate ja talunike huve, mina ei, ei arva seda, seetõttu me peaksime eh, kehtestama moratooriumi, kuni ei ole veel tulnud eh, piisavalt eh, uuringutulemusi või ka teie aruanne välja. ja ma sooviksin näha, et komisjon oleks tõesti tegutsemisvõimeline, praegu ei ole mitte midagi ette võetud kaubandusküsimuste puhul võib öelda, et Euroopa Liidus me väga selgelt olime ka hormoonide kasutamise vastu. ja ma arvan, et me saame seda ka teiste seisukohtade puhul äh, sama selgesõnaliselt öelda. nii et me peame siin piirangutega arvestama. suur tänu, pooleteiseks minutiks nüüd härra Paška. suur tänu, härra president, härra volinik Euroopa Parlament on, arutas seda küsimust juba septembris kaks tuhat kaheksa. siis võeti vastu ka resolutsioon, kus sooviti täielikku keeldu loomade kloonimisele ja ka impordikeeldu kloonitud loomade lihale. paljud Euroopa eksperdid tundsid selle küsimuse üle muret, see on seotud äh, tervishoiu, terviseriskidega kloonitud äh, loomade puhul on probleemiks ka suure hulga kloonitud loomades suremus äh, varases eas. väidetakse, et ainult kuus protsenti kloonitud embrüotest äh, kasvavad üles terveteks loomadeks. ülejäänud surevad. tõsiasi on see, et kloonitud looma eluiga on Äh, see äh, sama pikk kui selle looma oma, kellest ta on kloonitud, ehk siis kui originaalloom on seitsmeaastane, nii on seda ka kloonitud loom. aga see küsimus ei ole seotud mitte ainult loomade heaoluga, vaid ka tarbijate usaldusega. kuigi Ameerika Toiduohutusamet väidab, et kloonitud loomade liha on sama usaldusväärne kui traditsiooniliselt kasvatud loo-, kasvatatud loomade liha, ei arva ma, härra volinik, et oleks just kõige tau-, taibukam avada turg nendele toodetele ja lubada Euroopa inimestel kokku puutuda sääraste tervishoiuriskidega. suur tänu, härra Paska. härra Möltser. suur tänu, härra president. täna on äh, tõestatud et äh, kloonitud äh, loomade tooted siiski avaldavad negatiivset mõju äh, inimtervisele. ja seetõttu tuleb see keeld laiendada ka kloonitud loomade järeltulijatele. siin ei ole tegu mitte ainult loomakaitse küsimusega, kuid samas tuleb ka tagada, et tarbijad äh, saaksid infot ähm, lihatoodete ostmisel selle päritolu kohta. nii et tarbijad saaksid vajaduse korral ka loobuda sellise toote ostmisest, selle, me peame takistama seda, et inimestele lihtsalt sellised tooted äh, ilma infota maha müüakse. Suurbritanniast sattusid kloonitud loomade äh, lihatooted ka toiduahelasse ja arvatavasti on selliseid juhtumeid veel rohkem, arvatavasti rohkemgi tarbijaid sööb äh, kloonitud loomade lihad, äh, seda ise teadmata. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Sommer. suur tänu, härra president, härra volinik. ma toetan küll äh, geenitehnoloogiat, kuid äh, kloonimine on hoopis midagi muud, äh, kloonimine on loomade piinamine ja paljud kolleegid juba ütlesid seda ja ka enne suvepausi arutelu käigus ma ütlesin, et ainult osa kloonitud loomadest on elujõulised. paljud äh, need kloonitud loomadest surevad väga vara ja väga piinarikkalt, nad, need neil on äh, palju väärarenguid ja nad on ka äh, väga nõrga tervisega ning see tähendab, äh, et need loomad surevad väga piinarikkalt. meie soovime toetada loomakaitset ja siis sellisel juhul ja samas me soovime sellist tehnoloogiat toetada. juulikuus me otsustasime, et kloonitud liha ja kloonitud loomade liha me oma turule ei soovi lasta ja me peame olema järjekindlad. jah, me teame, et kloonitud loomade Äh, lihast tehtud tooted või nende järeltulijate lihast tehtud tooted ei, ei ole tingimata kahjulikud äh, inimeste tervisele, kuid, kuid samas, miks me samas, miks me peaksime loobuma äh, traditsioonilisest karjakasvatusest? rahvas ei soovi selliseid tooteid ja me ei vaja ka kloonitud kloonitud äh, lihastooteid, meil ei ole mitte mingisuguseid argumente, mispärast just kloonitud liha peaks meie turgudele jõudma. ja seetõttu me peame olema äh, vastu sellele, et kloonitud loomade ja nende järeltulijate äh, liha jõuaks meie turgudele ja ma arvan, et me suudame sellise keeluga läbi suruda ja sa-, loomulikult peab see keeld laienema ka liha impordile sellepärast et ka mina ja ka paljud ei soovi, et äh, sellised lihatooted äh, salaja satuksid meie turgudele, nii nagu me nägime äh, Šotimaa juhtumi põhjul. sealiha puhul näiteks ei ole võimalik ähm, kontrollida, kust see liha täpselt pärit on. siin on tegu ka väga põhimõttelise eetilise küsimusega ning paljud äh, kolleegid ütlesid, et ka eetiliste küsimustega me peame tegelema, sest me oleme nendes küsimustes pädevad. ja ka loomakaitse küsimus on siin oluline, kuid siin on oluline veel teinegi küsimus. kogemus näitab ja ma olen spetsialist sellel alal, sellised tehnoloogiad, mis äh, mida loomakasvatuses kasutatakse, jõuavad äh, lõpuks ka inimesteni ja seetõttu, kas me klooni, kloontehnoloogiat soovime, et inimesed seda aktsepteeriksid, mina ei soovi. ja isegi, kui, kui näiteks äh, minu kloon suudaks äh, tulevikus äh, kellegi teise elu päästa tänu kloonid, minust kloonitud organile, siis see on, see tulevik on siiski, paistab mulle väga kohutav. ja seetõttu me vajame keeldu mitte ainult kloonimisele, vaid ka äh, kloonitud loomadele ja kloonitud loomade järeltulijatele me, mina ei karda WTO-d, me peame selle keelu läbi suruma ja me ei pea tegema kõik, mida USA meilt soovib, ainult meie Atlandi-üleste heade sõprussuhete nimel. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Tabajsti. tisztelt biztos úr, úgy ismertem meg az kallis volinik, selle jooksul, kui teie olete volinik olnud, olen äh, näinud, et te üritate kaitsta Euroopa tarbijate ja kodanike tervist. seda mainisid ka prouad McEwan ja Sommer. Nad, äh, siin loetleti neid pluss- ja miinuskülgi äh, tervise puhul, ma ütleks, et Ameerika Ühendriikidest on pärit eksperimentaaltulemused, aga samas tahaks näha ka vastavaid Euroopa äh, teadusanalüüse, mis, mida ei mõjutaks Ameerika lobihuvid ja see näitaks siis selgelt, kas riske on või ei. aga isegi kui riske ei tuvastata, siis peaks teadustööd selles küsimuses ikkagi jätkama. nagu juba öeldud, mina põllumajanduskomisjoni liikmena ei näe, et oleks mingit äh, argumenti selleks, et äh, Euroopa poodide ja turgudele peaks panema kloonitud loomadest saadud tooteid. näen ka, et äh, süsteemis on teatud äh, lüngad, Maroko äh, puuvilja küsimus näiteks näitas, milline lünk võib olla, nii et me peame ka importide osas oma tarbijaid kaitsma. proua McCann tõi välja ka loomade heaolu, looma tervise ja olen täiesti nõus nendega, kes ütlesid, et teadustööd ei peaks lõpetama, aga on äh, siin olemas ikkagi teatud piir. ei mina ega minu assistendid ei äh, tahaks kohtuda teise Euroopa Parlamendi liikmega, kes on minust kloonitud. Äh, me peame komisjonilt saama õige seisukoha. suur aitäh, härra Tabadži ja nüüd kolmeks minutiks proua Krosstet. suur aitäh, härra president! tänaõhtune diskussioon näitab, kuivõrd keerukas on see teema, me oleme sellest juba mõnda aega rääkinud ja täna räägime jälle ja härra volinik, kui teie esitate oma dokumentatsiooni kõige selle koha pealt, siis arutame me seda jälle uuesti, aga tegemist on väga keeruka teemaga ja me peame sellele lähenema väga hoolikalt, sest siin räägime me kloonitud loomadest saadud tooteid, mis on, tulevad toiduahelasse. palju on räägitud võimalikest riskidest inimtervisele, meenutaksin sulle, et täna siin põhineme me äh, toiduohutuse ametite äh, senistel järeldustel, äh, mis ütlevad, et miski ei näita, et siit võiks tuleneda tervise- või keskkonnaoht. Äh, ja siis, mis puudutab siis kloonitud loomadest saadud tooteid võrreldes mitte kloonitud loomadest saadud toodetega, aga samas äh, peame me siin siiski olema ettevaatlikud, praeguses etapis me ei saa veel poolt valida, meil ei ole eh, kättesaadaval veel piisavalt palju teaduslikke andmeid. nii et meie seisukoht peaks olema selline, eh, mis on selline äraootav seisukoht, mitte aga lõplik. sellises küsimuses, kus on nii palju erinevaid eh, nurki, kõiki ja detaile, mis võivad oluliseks saada, see äh, tuleb vaadata ka, ka sellest nurgast, kuidas see mõjutab kaubandussuhteid. Äh, volinik, teil oli õigus, kui te ütlesite, et Euroopas on ainult piiratud risk, sest äh, meie põllumajandustootmine on põhimõtteliselt ainult äh, konventsionaalset tüüpi, aga põllumajandusse tulevad äh, mõnikord näiteks Ameerika Ühendriikidest äh, seemned, ka loomi võib Ameerika Ühendriikidest importida ja, ja need võivad olla kloonimise tulemusel saadud loomad. me peame seetõttu kindlustama, samu reegleid kehtestatakse kõigile, me ei taha ebaausat konkurentsi, niimoodi me peame tegelema ka WTO-ga. tean, et on teisi, kellel on hetkel probleeme aga samas on ka fakt, et tarbijad ei taha tarbida kloonitud tooteid, kloonitud loomadest saadud tooteid. seetõttu on oluline, et te vastaksite kõikidele veel vastuseta küsimustele ja olen valmis usaldama seda, mida volinik Talli meile ütleb ja mis, seda, mis sisaldub teie raportis, kui see ilmub teame, et tarbijad on hirmul eh, selle ees, eh, mis sellest kõigest tuleneda võib, seetõttu peame oma lähenemises eh, olema väga hoolikad, meil peab olema piisavalt teaduslikke fakte, et saada aru, kui suured negatiivsed mõjud võivad olla kloonitud loomadest saadud toodete tarbimisel. nii et ootan, et volinik annaks meile rohkem informatsiooni. mulțumesc, domnule președinte am aflat recent suur tänu, president. hiljuti sain ma teada, et kloonitud loomadest toodetud toiduained on sisenenud ka Euroopa toiduahelasse. Euroopa Parlament on korduvalt öelnud, et sellised toiduained peaks olema keelatud. nii toiduohutuse kui keskkonna põhjustel meie positsioon peab olema selles küsimuses endiselt ühtne ja tugev. nagu ka uudistoodet, uudistoiduainete määrustiku puhul. Euroopa eetika töögrupi töö tulemused näitavad, et on tõsiseid probleeme nii kloonitud loomade kui ka nende surrogaatemadega. mis puudutab keskkonda, siis liha tarbimise suurene, suurendamine, suurenemine võib öö, omada hä hävitavat mõju, sest öö, see võib põhjustada epideemiaid, suurendada toidu ohtlikkust. meil on juba mitmeid reegleid, meil on juba mitmeid probleeme kaubandus, kaubavahetuses WTO raames, meile öeldakse, et me ei tohi keelata nende toiduainete sisse importi, kui me ei, ei taha rikkuda WTO reegleid, aga minevikus on Euroopa Liidus juba otsustatud keelata teatud toiduainete import, kui on otsustatud, et nad viivad tarbijaid eksiteele või nad on ohtlikud. me peaksime kaaluma kõiki õiguslikke võimalusi uute selliste keeldude paikapanemiseks. ja me peame nõudma, et WTO reegleid võetaks, e-, WTO, WTO reeglid võtaks arvesse ka keskkonna ja eetilisi aspekte. toi-, kloonitud loomadest toodetud toiduainete vastu on mitmeid äh, äh, argumente, samas positiivseid argumente ei ole. komisjon peaks tulema välja väga konkreetsete lahendustega, mis peaks arvesse võtma ka meie parlamendi arvamust, sest meie parlament esindab Euroopa kodanikke, me ei tohi lubada mingisuguseid eksperimente äh, Euroopa kodanike või keskkonna peal. suur tänu, proua Sarbu, nüüd kolmeks minutiks proua Delvaux. suur tänu, härra volinik. ma tahaksin teiega jagada oma sügavat muret. meil on tarvis rohkem läbipaistvust Euroopa tarbijate jaoks parem, paremat jälgitavust äh, läbi tootmisahela, kus kontrollitakse kõikide meie reeglite täitmist, tagamaks meie toiduainete kvaliteet. samuti peame vältima seda, et tarbijad ei sööks teadmata, teadmatult kloonitud liha. Belgias võivad kolmanda põlvkonna kloonitud loomade liha jõuda potentsiaalselt toidulettidele. samas läbipaistvus puudub. mina ei soovi öö, süüa kloonitud loomaliha. aga ma ei saa seda kontrollida, ma saa-, sooviksin ka viidata avalikkuse, avaliku arvamuse küsitlustele üle Euroopa, sest kõik sellised küsitlused on välja toonud selgelt Euroopa inimeste arvamuse. veel üks aspekt. nimelt, me peame rohkem andma vastutust tarbijatele, neid rohkem teavitama. ja samas me ei tohi eirata asjaolu, et tarbijad ei soovi kloonitud liha süüa samuti on üks argument see, et ükski teaduslik uuring ei ole tõestanud, et ei ole mingisugust kahtlust, et äh, kloonitud loomad, loomade või nende järeltulijate liha või isegi nende piim on täiesti ohutu. me peaksime järgima ka pikema perspektiivi trende ja olema ettevaatlikud, see, see kehtib ka öö, äh, märgistamise kohta, millest te rääkisite oma kõne alguses. samuti peame me silmas pidama loomade kaitset meil on tarvis maksimum reegleid loomade kaitseks teaduslikes katsetes, me oleme seda juba öelnud, sest me soovime vähendada loomade piinasid. samas on juba näidatud, et kloonimine suurendab loomade piinasid. meie määrus juulist kaks tuhat kaheksa ütleb, et kloonimise, loomade kloonimise protsess toob kaasa sageli isegi surmajuhtumeid. eetikaga tegelevad töögrupid on öelnud, et kloonimine on eetilisest küljest täiesti õigustamatu. samuti ei ole seda tarvis toidulaua mitmekesistamiseks. kui me hakkame inimesi, loomi kloonima toidu jaoks, võib selle tulemuseks olla mitmekesisuse vähenda, vähenemine seda samuti on mõjutatud äh, te-, teised toiduainete sektorid. näiteks on väga palju tomatisorte. seitsmest tuhandest kunagisest äh, tomatisordist äh, on järel ainult murdosa. see, see oli näide mitmekesisuse kadumisest. seega, kas meil on ikka tarvis kloonimist? suur tänu, proua Telvo, nüüd poolteist minutit, härra Arsenis. kiire pidrupäev Πραγματικά δεν θυμάμαι σε άλλη συζήτηση να Suur tänu, härra president. Ma ei mäleta, et meil oleks kunagi olnud ühtegi arutelu siin saalis, kus äh, kõik oleksid äh, nii palju ühel nõul olnud. me oleme kloonitud äh, toodete vastu, nii nagu ka meie valijad. kolleegid me rääkisime ka WTO-st. jah, tõepoolest, siin saalis me kuuleme pidevalt seda poliitilist argumenti. komisjoni ülesanne on uurida, kuidas me saame seda moratooriumi rakendada. me peame ka vaatama, mis on meile olulisem, kas Maailma Kaubandusorganisatsioon või Lissaboni leping? Lissaboni leping on sisse viinud ka ennetamise põhimõtte. kui meil on andmeid ebapiisavalt mõne toote mõjude kohta rahvatervisele, siis me peame selle ära keelama, selline on see põhimõte. meil on seega moratooriumi kehtestamine vajalik, härra volinik, me oleme selles osas ühel nõul me ei, ei tohi siin hakata katsetama inimeste tervisega. suur tänu. suur tänu, nüüd tuleb vaba mikrofoni voor. kõigepealt üheks minutiks härra Kelly. mina isiklikult ei ole üldsegi veendunud sellest, kuivõrd äh, vajalik, moraalne, turvaline ja järgitav on, järgitavad on kloonitud loomad Äh, me oleme juba aastaid üritanud edendada intensiivset äh, tootmist ja on ka loomulik tootmine ja teised moodused, kuidas garanteerida kasv loomatootmises. moraalsuse küsimus, nagu proua Sommers ütles, siis äh, kui on moraalselt aktsepteeritav, et loomad on kloonitud, siis varsti on moraalselt aktsepteeritav ka inimeste kloonimine ja ma arvan, et meil on äh, juba piisavalt neid maailmas, ilma et äh, neid lisaks kloonima peaks hakkama. härra Stahes äh, seadis küsimusele alla turvalisuse ja ma olen temaga nõus. kuidas me saame praegu kindlad olla, et kloonitud loomade järglased on inimtarbimiseks turvalised, sellega ma nõus ei ole. ja lõpuks järgitavus üks äh, meie äh, suurepäraseid saavutusi Euroopa Liidus on see, et me oleme võimelised äh, loomi kogu toiduahela vältel järgida. nüüd me ei saa seda enam teha kloonitud loomade puhul ja seetõttu peaks meie eesmärgiks olema kloonimise kaotamine, mitte aga selle toetamine, aitäh. aitäh, härra Kelly, üheks minutiks proua Kastin <laughs> lugupeetud härra volinik, Suurbritannias esimest korda äh, juhtus, et äh, kloonitud loomade liha sattus äh, kauplustesse ja see suurendas äh, äh ohutunnet äh, tarbijate seas. Briti Toiduohutusamet aga lükkas süü kohe äh, talunike äh, kaela, aga äh, meie ei tohi selliseid juhtumeid enam lubada. Euroopa Parlament oma uuendustoidu määruses juba ähm, mainis ka kloonitud loomadest saadetud toodete äh, kohast keeldu. me teame, et on praegu väga suuri äh, erinevusi institutsioonide seisukohtade vahel kloonitud loomade puhul. me peame siin ühise tulemuseni jõudma nii institutsioonide vahel kui ka tootjatega. suur tänu, proua Kostinger. ja nüüd proua Kallenbach. lugupeetud härra president, härra volinik. poliitika vajab teadus, teaduslikku alust poliitiliste otsuste kohta kuid meil on vaja siin ka poliitikas, poliitilist vastutust. minu ülesandeks ei ole siin äh, tehnoloogia rakendamine, vaid oma valijate äh, esindamine ning suur osa nendest valijatest äh, ei soovi näha kloonitud äh, liha oma taldrikutel. ka on mainitud, et äh, intensiivlinnukasvatusest ähm, pärit kanademunad ei ole tervisele kahjulikud, kuid ometigi komisjon siin võttis meetmeid. keel, keel peab äh, rakendutama, rakendatama ka kloonitud loomade järglastele. me võime veel näha, mida teadlased äh, meile toovad geenitehnoloogias tulevikus, me vajame moratooriumit ka kloonitud äh, loomade järeltulijatele ja selgelt me vajame keeldu kloonitud loomadest saadetud toodetele. suur tänu, proua Kadenbach ja härra Kalinovski üheks minutiks. suur tänu, härra president. kõrged standardid, mis me oleme rakendanud Euroopa Liidus toidu tootmisele ja tarbijakaitsele, on äärmiselt olulised samuti on olulised äh, teaduslike uurimuste tulemused erinevate toodete kohta ja see ja äh, praegused tulemused näitavad, et meil võib tegu olla äh, probleemiga kloonitud loomade puhul. kas me vajame seda väga kaasaegset tehnoloogiat karjakasvatuses? see on oht nii äh, karjakasvatajatele kui ka tarbijatele. me ei tohi loomulikult ähm, äh, löögi alla seada ka karjakasvatajate konkurentsivõimelisust, kuid me peame arvestama kõikide ohtudega, kui me hakkame ähm, valmistama toitu kloonitud loomadest saadetud toodetest. suur tänu ja nüüd äh, härra Jaar suur tänu, härra president. ma olen pannud kirja neli eh, põhjust eh, keelule ja mitte kõik ei ole teaduslikult põhjendatud. kõigepealt, et kloonitud eh, loomadest saadud tooted ei ole soovitatavad Euroopa turul ja see puudutab ka kloonitud loomade järeltulijaid. teiseks, tervishoiuriskid, mis tulenevad kloonitud liha söömisel. kloonitud, äh, kloonimine mõjutab negatiivselt ka kloonitud loomade tervishoidu ja neljandaks, eetilised äh, põhjused, mistõttu tuleks kloonimine äh, tagasi lükata. nüüd on vaja Äh, kiiresti võtta vastu meetmed selleks, et äh, Euroopa kodanikke säästa kloonitud lihast. ja oluline on sellisel juhul ka kloonitud äh, loomadest saadud toodete märgistamine. suur tänu. ja nüüd härra Ferreira. suur tänu, härra president, härra volinik kloonitud loomadest saadud tooted toiduahelas, mis ei ole autoriseeritud ega ka märgistatud. see ju annab ometigi põhjust äh, muretsemiseks. ja selline juhtum leidis aset äh, mõni aeg peale seda arutelu, kus me otsustasime, et sellised tooted ei tohi sattuda meie äh, toidulauale komisjon peab tegelema eelkõige avalikkuse huvidega ja siin on tegu äh, tarbijakaitsega, keskkonnakaitsega, loomakaitsega. Nendes küsimustes me peame ähm, eesrindlased olema, mitte teistes küsimustes. kui tooted saavad äh, autoriseeringu, siis oluline on ka äh, läbipaistvus ja oluline on ka tarbija huvide silmaspidamine. kuid see ei ole endiselt veel reaalne, on väga palju, on praegu selliseid tooteid, mille päritolu kohta ei ole mitte midagi teada. suur tänu ja viimasena saab sõna proua Sarpovska. Euh, suur tänu, härra president, härra volinik täna hommikul meil oli väga põhjalik arutelu ähm, terve arutelu, mis puudutas ähm, erinevaid haigusi ning väga paljud kolleegid on selle vastu, et kloonitud äh, loomadest saadud tooted satuksid äh, meie tur-, mm, toidulauale, me teame ka, et väga paljud kloonitud loomad äh, kannatavad väga suurte tervisehädade all, väga vähesed neist on äh, elujõulised. suurem osa tarbijatest on selle vastu, et äh, tarbida kloonitud liha. kolleegid ka mainisid et äh, loomakasvatuses kasutatav kloonimine võib peatselt leida rakendust ka inimeste peal, meie aga oleme sellele vastu ja pealegi, kas me peaksime praegu hakkama Lissaboni lepingut hakkama muutma? ma leian, et kom-, komisjon peaks olema tegutsemisvõimelisem. suur tänu, proua Sarpovska ja nüüd härra volinik. aitäh, härra president, austatud parlamendiliikmed ma ei ole üllatunud, et eh, see küsimus on nii palju tähelepanu pälvinud siin debatis ja ma tänan teid kõiki, austatud parlamendiliikmed, selle eest, et te oma arvamust avaldasite. Need erinevad punktid, mis eh, tõstatatud said, näitavad, kui vajalik on nende küsimuste sügavuti mõistmine ja et me saaksime teha eh, informeeritud ja proportsionaalseid otsuseid nagu ma oma avasõnavõtus ütlesin, kavatseb komisjon see hiljem sel aastal vastu võtta põhjaliku raporti, mis paneksid paika need võtmeküsimused, mis saavad otsustavaks kloonimise debatis. loodetavasti sellega tuleb rohkem selgust siia keerukasse küsimusse ja siis see oleks ka heaks aluseks institutsioonide vahelisteks debattideks ja diskussioonideks, mis äh, siit järgnevad. rõhutan, et hetkeolukorra parandamine on võimalik ainult äh, konsensusega kõigi Euroopa Liidu institutsioonide vahel see debatt on käinud juba jaanuarist kaks tuhat kaheksa ja ma loodan, et me selles küsimuses koos suudame saavutada progressi. peamiseks eesmärgiks on leida praktiline tee edasi, mis aitaks meil ka lähitulevikus. aitäh, härra volinik. et võtsite sõna lühidalt ja nüüd me jõuame viimase päevakorrapunkti juurde. see on suuliselt vastatav küsimus